Us Ellük. So it is working. Jó estét kívánok, good evening! tere õhtust ja lugupeetud kolleegid. meie tänases päevakorras on komisjoni avaldus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide õhutranspordilepingu kohta. ja kõigepealt annaksin sõna eh, proua volinikule, proua Kristiina, Kristaliina Georgievale kes esindab siin täna komisjoni. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin kõigepealt tänada teid võimaluse eest tutvustada meile Ameerika Ühendriikide õhutranspordilepingu teise faasi tulemusi te, täna siin teile, kahekümne viiendal märtsil Euroopa Komisjonile, komisjon algatas algse teise faasi lepingu. tegemist oli lepinguga, mida parlament on toetanud kahel käel, parlament töötas väga konstruktiivselt kogu läbimärkimiste protsessi käigus, komisjon on selle konstruktiivse töö eest parlamendile äärmiselt tänulik. lubage mul siis tutvustada teile teise faasi lepingu põhielemente. see leping lähtub esimese faasi lepingust kolmekümnendal märtsil kaks tuhat kaheksa loodi võimalus täiendavateks investeeringuteks ja turulepääsuks ja samuti võimaluses suurendada koostööraamistiku regulatiivsetes küsimustes nagu keskkond, sotsiaalkaitse, konkurents ja julgeolek. mis puudutab keskkonda, siis teise faasi leping loob üldise raamistiku kohalike ja üleilmsete keskkonnaväljakutsete äh, vastu, vastuvõtmiseks, praktiliste lahendiste leidmiseks, nagu äh, puhtam äh, lennuliiklus, lennuliikluse juhtimine, koostöö rahvusvahelistel foorumitel, nagu näiteks Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon. mõlemad osapooled tunnistavad ka ametlikult Äh, topeltmeetmete äh, vältimise vajadust ja äh, ma-, turupõhiste meetmete vajadust. siinkohal mainiksin iseäranis ka heitmetega kauplemise süsteemi. Euroopa on saanud ka julgeoleku arengutest kasu ja meie ettepanekus püüame me vähendada julgeolekukoormat lennujaamadele ja seda tehes äh, ka tuleviku nõuete puhul rakendavate äh, konsulteerimistega. siis äh, koostöö äh, ametivõimude vahel läbipaistvus regulatiivsetes otsustes mõlemal pool on samuti üheks sammuks edasi. esimest korda sellise lennunduslepingu puhul on toodud välja tasakaalustatud turulepääsu juurde, turulepääs sotsiaalse kaitsega ühendatult, rakendades lepingu sätteid nii, et see ei õõnestaks meie tööturu tööjõuõigusi. kommertssfääris on Euroopa saanud veel täiendavaid õigusi, meil on äh, Äh, juurdepääs kohe äh, lennujaamadel Ameerika Ühendriikides, välja arvatud kaitselennujaamad, äh, siiamaani oli see õhuruum piiratud vaid Ameerika Ühendriikide lennuettevõtetega, aga võib-olla kõige olulisem element sellest, osa sellest lepingust on tulevik, tulevikupühendused, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on pühendunud viimaste turutõkete kõrjendamisele sealhulgas ka sellised tõkked, mis piiravad lennujaamade juurdepääsu globaalsele kapitalile. liikumine selle eesmärgi suunas äh, kuulub ju iga-aastasele ülevaatamisele ning me teeme koostööd oma ühiskomisjonis. kõrgema tasandi üle, kõrgemal tasandil ülevaatamisega kaasneb see, et äh, me võtame vastu uusi sihipäraseid meetmeid selles valdkonnas ja mõlemad pooled on pühendunud edusammude saavutamisele ja täiendavate õiguste andmisele selleks, et tagada reisijate õigused ja arendada koostööd ka kolmandate riikide lennuettevõtetega. kokkuvõttes see õhutranspordileping aitab kaasa meie koostöö arengule regulatiivsete meetmetega julgeoleku, tarbijakaitse valdkonnas, keskkonna valdkonnas, sotsiaalkaitse valdkonnas ja nii edasi. see toob meile uusi kaubandusvõimalusi nii tänapäeval kui tulevikus, loob ka teekaardi investeeringute reformiks ja tagab olemasolevate olemasoleva esimese faasi äh, lepingu soodsate meetmete jätkumise, mis oleks jäänud kaduma ilma selle teise faasi lepinguteta. komisjon asub esimese ja teise faasi lepinguid uurima ning äh, uuringud äh, siiamaani on näidanud, et see on umbes, tähendab umbes kahteteist miljardit eurot Äh, majanduskasumit ja umbes kaheksakümmend tuhandet töökohta, mis on väga väärtuslikud meie tänapäeva majanduskliimas. seetõttu ma loodan, et parlament toetab seda tähtsat lepingut. aitäh! suur tänu, proua volinik! ja nüüd anname sõna fraktsioonide esindajatele. kõigepealt Rahvapartei nimel Mathieu Grosch. suur tänu, härra president, proua volinik. transpordileping on loomulikult äärmiselt oluline. ja just nimelt sellepärast parlamendikomisjon arutas seda asja meil oli väga viljakad arutelud, kuuskümmend protsenti e, transpordist USA-st on seotud Euroopaga ja meil samamoodi ja see tõepoolest näitab, et meil on vaja korralikku kahepoolset lepingut. selleks, et me võiksime parandada olukorda. E, ma e, tunnustan seda tööd, mida te olete siiamaani teinud ma imetlen teie eh, optimismi, mida mõned kõnelejad eh, üles näitasid pärast läbirääkimisi, kuid siiski meie Rahvaparteis arvame, et eh, väga paljud asjad on alles läbirääkimiste teemaks, sest me ei saa olla rahul nende tulemustega. kõigepealt räägiksime siis kapitali hõlmamisest teatud määral on edasiminekut tehtud, aga siiski see on väga Eh, vähene eesmärk. nüüd teiseks, eh, mis puudutab eh, tehnilist järelevalvet, mitmesuguseid investeeri-, inspekteerivaid organeid, siis mõlemad pooled tahavad, et toimuks edasiminek, seda ei ole olnud. turule juurdepääs palun ärge nimetage eh, siin kabotaaži, sellepärast et eh, ameeriklased Eh, tahaksid seda eh, hõlmata aga loomulikult, kui meil on tegemist kahepoolse lepinguga, siis see peaks olema kättesaadav mõlemale poolele. ja loomulikult eh, ärgem alahinnakem siin sotsiaalseid aspekte. ega siin eriti edusamme saavutatud ei ole. konkreetseid samme ju tegelikult ei ole tehtud seda tüüpi leping nõuab kõigepealt äh, õiguslikku alust. kui me räägime kõigepealt äh, andmete vahetusest, siis tõepoolest meil on vaja selles osas äh, mingeid seadusandlikke algatusi, see puudutab andmete kaitset sest praegusel hetkel oleme me lihtsalt seatud fakti ette. teiseks tuleb rõhutada, et leping peab olema korralikult kahepoolne, mitte ühepoolne, nagu ta ikkagi praegu on ning meil on vaja panna paika järgmiste eh, läbirääkimiste aeg, läbirääkimised peavad jätkuma. ja eh, kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris-novembris tuleb midagi ära teha majanduslikust, sotsiaalsest ja eh, ka keskkonna seisukohast on see äärmiselt oluline. suur tänu, härra Kross ja nüüd Alka Traui sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra president, volinik, kolleegid. kahe tuhande seitsmendal aastal eh, lepi-, sõlmiti esimene leping USA-ga õhutranspordi osas. ja see oli äärmiselt oluline eh, sellepärast, et ükstaskõik milline lennuoperaator, ükstaskõik millisest Euroopa riigist sai minna, ükstaskõik kuhu USA-sse, tol ajal oli see suur edusamm. ja loodi ka ühiskomitee eh, selle lepingu raames, nii et, et eh, regulaarselt saaksid toimuda pooltevahelised konsultatsioonid selleks, et meie regulatiivsed raamistikud läheneksid, et oleks parem koordineerimine, et tõepoolest tekiks toimiv Atlandi-ülene eh, transporditurg, aga olukord on siiski tasakaalustamata. Eh, ameeriklastel on praegu rohkem juurdepääsu ehm, Eh, Euroopa turgudele eh, kui vastupidi ja mis puudutab kapitali osa, siis eh, eurooplased on siin halvemas olukorras. nüüd selle aast-, sel aastal oli vaja sõlmida järgmine leping. me astusime sellega tõepoolest sammu õiges suunas, kuid siiski tasakaalustamatus jääb, liiga vähe on eh, saavutatud eurooplaste juurdepääsu osas Ameerika turgudele ning eriti, mis puudutab eh, eurooplaste võimalust omada eh, Ameerika lennu, lennundusettevõtteid. nii et me tegelikult nõuame, et eh, me peame tulevikus saamutama suuremat progressi, meil peab olema mingisugune mehhanism, mis seda tagab. eriti puudutab see turule juurdepääsu ja reisijate õigusi, sest siin on veel suured probleemid ja need peavad olema eeltingimused, et me teeksime uusi järeleandmisi Ameerika sõpradele. ma kuulen, eh, mida siin eh, ütles komisjon ja meil on vaja, eh, et meid hoitakse pidevalt kursis olukorraga. suur tänu. ja nüüd Kasina Maisner ALDE fraktsiooni nimel. lugupeetud president suur aitäh, lugupeetud volinik. Te olete meile esitanud selle uue kokkuleppe ja rääkinud sellest, et on saavutatud edu. mulle tundub, et meie võib-olla ei saa sellest äh, päris nii positiivselt aru, kuid üldiselt oleme me rõõmsad selle üle, et Euroopa Liit ja USA üldse on milleski kokku leppinud, sest me teame et, et kuuskümmend protsenti üleilmsest lennutranspordist toimub kas Euroopa Liidus või USA-s või nende vahel, nii et tegemist on väga olulise sektoriga. aga tuleb aru saada, et kui tegemist on partnerlussuhtega, siis mõlematele partneritele peavad, peavad laienema samad reeglid ja tingimused ja sellest ei saa ju rääkida, kui ameeriklastel on Euroopa Liidus nelikümmend üheksa protsenti omandist, kuid Euroopa Liidu riikidel USA lennundusest vaid kakskümmend viis protsenti, see on täiesti tasakaalust väljas süü-, kevadel pidasime me USA-ga läbirääkimisi ning inimesed ütlesid toona, et kui te tahate turule pääsu, siis tuleb lubada rohkem öiseid lende. ja tuleb tagada, tuleb tagada, et on võimalik piirata seda lärmi, mida tekitab ülelend ma usun, et nendest tingimustest tuleb ka kinni pidada ja ainult siis on meil võimalik läbirääkimisi edukalt jätkata. meil on vaja tasakaalu. Te rääkisite keskkonnast, ma arvan, et eh, heitekogustega kauplemise süsteemil on samuti arenguruumi, eriti võttes arvesse seda, kui suur on meie osa üleilmsel turul me peame mõtlema ka eh, standarditele, keskkonnaalastele standarditele, tarbijakaitsestandarditele, sest eh, selles osas jääb veel väga palju tööd teha ma arvan, et ameeriklastel on andmekaitsest hoopis teistsugune arusaam kui meil, samuti on neil teistsugune arusaam eraisiku, eraelu kaitsest. meie tahame, et andmeid kaitstaks palju rohkem. me teame, et USA-s on äh, kehaskännerid ning sageli võib äh, kontrolle näha inimese keha kogu kujutist, välja arvatud nägu. meie jaoks on see vastuvõetamatu, me tahame, et kaitstaks inimese eraelu puutumatust, äh, tema isiku puutumatust ja andmete puutumatust ja Euroopa Parlament peaks sellele rohkem rõhuma, võttes arvesse jõustunud Lissaboni lepingut. suur aitäh! ma ei ole siiamaani kella vaadanud, kuid nüüd pean ma muutuma rangemaks. järgmisena saab sõna Jacqueline Foster, kes esindab ECR-i. me kõik rõõmustame selle üle, et Euroopa Liit ja USA on suutnud sõlmida kokkuleppe, pärast kõiki neid aastaid on selleks ka ammu aeg see, et me oleme nüüd äh, jõudnud teise etapi kokkuleppeni, on samuti väga suur edulugu ja mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud edu julgeoleku, konkurentsi ja turulepääsu osas, kuid äh, mul on kahju, et me ei ole veel ähm, kokku leppinud kabotaaži ja äh, välisomandi küsimustes me oleme esitanud ettepaneku ühisresolutsiooni vastuvõtmiseks, kuid sotsiaalsed küsimused ja emissioonidega kauplemise skeem tegelikult ei kuulu siia, sest, sest me ei saa siin hakata arutama äh, teenuste küsimust. viimasel kümnendil on esinenud mitmeid äh, probleeme ja kuigi osad neist on lahendatud, äh, siis kõiki mitte. me ei saa leppida sellega, et saavutame kokkuleppe ükskõik millise hinnaga, üks pool peab andma ja teine peab vastu tulema ma arvan, volinik, et meil on vaja sellist kokkulepet, millest oleks kasu nii lennuliinidele, tarb-, äh, lendajatele kui ka meie USA sõpradele. aitäh! suur aitäh! Äh, suur aitäh, proua Foster! ja nüüd saab sõna Mike Natras, kuid kahjuks teda ei ole praegu siin. ja seega jõuame me kohe vaba mikrofoni vooruni cuvântul. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnă comisar. Comunitatea... Suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik! Euroopa Liit on omalt poolt vastu võtnud vajalikud meetmed selleks, et turg oleks piisavalt avatud, et ta oleks piisavalt paindlik ning selleks, et reguleerida tsiviillennunduse sektorit, võttes arvesse meie kahe- ja mitmepoolseid suhteid. mis puudutab Euroopa Liidu USA vahelist lepingut, siis äh, nüüd on alla kirjutatud esialgne kokkulepe, see allkirjastati kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat kümme ja vastavalt sellele on ette nähtud turgude täielik avamine ja koostöö tegemine lennu, liinundus, lenn, lennu, lennunduse valdkonnas. me soovime tagada äh, koostoimet ja äh, kahandada kahjulikku keskkonnamõju ning äh, selline kokkulepe, mis nüüd on äh, saavutatud, on esimene ametlik leping, millele kirjutatakse alla Lissaboni lepingu alusel. ja igasugune Euroopa Liidu ja USA vaheline lepe peaks tuginema ka rahvusvahelistele standarditele, rahvusvahelistele lepingutele, kuid samas tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu õigusandlust ähm, andmete, andmekaitse koha pealt meil on kahju, et esialgses lepingus ei ole sees ETS ehk äh, äh, heitkogustega kauplemise süsteemi ja me loodame, et läbirääkimiste käigus lepitakse kokku, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal see saab osaks äh, lepingust. Contributions. nüüd on sõna volinikul. tänu ma tänan südamest kõiki neid inimesi, kes siin sõna võtsid. kell on ju väga hiline aga ikkagi suur huvi on selle teema vastu siin kojas olemas. täiesti õigesti nimetati seda, et eh, üheskoos eh, Euroopa Liit ja USA moodustavad kuuskümmend protsenti maailma lennuliiklusest ja see on äärmiselt suur number. see tähendab, et tegemist on väga olulise teemaga eh, Eh, mitte ainult eh, meie ja USA kodanikele, vaid kõikidele inimestele, kes nende lennukitega lendavad. Trans-, õhutranspordi jaoks eh, on Äh, oluline see, et Euroopa jaoks on kõige suurem strateegiline partner USA, see ühendab meid kultuuriliselt, geograafiliselt ja nii edasi, kuid äh, seda strateegilist partnerlust on vaja täiendada ja see algas esimese taseme lepinguga, mis lõi tulevaste suhete jaoks äh, korraliku raamistiku ja paljud ütlesid siin, et me peame suhete mm, vallas edasi töötama ja tõepoolest, see on nüüd teise tasandi lepingu eh, edulooks, me oleme teinud sammu edasi. ja ma ütleksin praegusel hetkel nii, et komisjon on äärmiselt huvitatud selles, et me jagame teiega seda tööd, mida me oleme teinud mm, ühiskomisjonis. meie jaoks on oluline, et eh, kõigest oleks teavitatud ka parlament me anname võimaluse antud valdkonnale, siin on vaja ka eh, teatud regulatiivseid muudatusi ning see aitab Euroopa eh, õhutranspordil eh, tulla välja kriisist. ma ütlen teile selgesõnalisest, et me oleme nõus sellega, et see teise astme leping ei ole perfektne, aga siiski on see samm edasi. nii nagu kõnelejadki ütlesid siin, oleks ka komisjon tahtnud näha eh, väga eh, kiireid muudatusi just nimelt lennuliinide omamise küsimuses, omandi küsimuses, aga see ei ole äh, päriselt USA valitsuse käes, kellega me läbirääkimisi peame, sest see äh, nõuab äh, sellist õigusloomelist protsessi, mis hõlmab kongressi ning siit tuleb väga oluline sõnum, te peate suutma mõjutada USA kongressi selleks, et reformid läbi viidaks. sellepärast me arvamegi, et parlamendil on siin võtmetähtsusega roll, sellepärast et parlamendid saavad omavahel suhetes, suheldes olukorda muuta me tahame eh, dialoogi ja diskussioone edasi arendada just nimelt õigusloomeliste sammude osas. siin eh, paar kõnelejat tõid välja ka eh, andmekaitse aspekti ja ma ütleksin teile, et see ei ole lennuteeninduse lepingu osaks, sellega me tegeleme siseasjade küsimuse raames, loomulikult see on oluline teema, me suhtume sellesse tõsiselt ning eh, arutelude käigus me seda teemat käsitleme. ma tänan kõiki eh, parlamendiliikmeid, kes eh, tegid väga konstruktiivseid ja kasulikke kommentaare. suur tänu. suur tänu Äh, proua volinik, te võtsite selle teema väga hästi kokku. ma tahtsin lihtsalt teatada,